daamid ja härrad, palun võtke taas istet ja läheme edasi. järgmine päevakorrapunkt on Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused Euroopa Ülemkogu kahekümne kaheksanda ja kahekümne üheksanda juuni kaks tuhat kuusteist kohtumise järeldused. kõigepealt annaksin kohe ülemkogu presidendile Donald Tuskile, palun sõna, olge hea, teil on sõna. suur tänu, austatud president, austatud parlamendiliikmed